ära äh, komisjonide ja delegatsioonide liikmed, ma lisan selle protokolli siia protokolli, nii et võtke see endale teatavaks. härra Tadeusz Šimanski, äh, Jacek äh, Olgjat Kurtški, Jacek Lozovitš, Zvinja Soro, EFD fraktsiooni liikmed äh, on kahekümne üheksandast detsembrist lahkunud sellest fraktsioonist. vabandust, liitusid selle fraktsiooni, EFD fraktsiooniga